Good morning, colleagues. I am sorry for the late start. We had a, uh, also a joint Libe fab- tere hommikust, vabandust, et äh, algus hilines, meil toimus ka naisõiguste komisjoniga ühiskoosolek ja seetõttu algus natukene viibis. vabandan veel kord. alustuseks võtame päevakorra vastu. teeksin et järgmised muudatusettepanekud kakskümmend neli päevakorrapunkt härra Vitsasega arvamuste vahetust, kes on Kreeka minister, see tuleb edasi lükata ning sinna tuleb asemele uus kahekümne neljas päevakorrapunkt, kus me arutame raporti projekti Schengeni aki kohta, äh, mis on seotud Bulgaaria ja Rumeeniaga ning see toimub kahekümne kuuendal aprillil kella üheksast kümneni. uus punkt kakskümmend neli, mis on siis äh, ka Itaalia seaduse kohta, mis puudutab telekommunikatsiooni kohustuslikku säilitamisperioodi. see arutelu toimub kell kümme, kahekümne kuuendal aprillil ning ühine äh, libe ja FEM-i äh, äh, hääletus, oi vabandust, see juba oli ära. nii palju teadaannetest, kui teil vastuväiteid ei ole, siis on päevakord muudetud kujul vastu võetud. nüüd keeleprofiil aa, meil on tõlge igasse keelde, välja arvatud iiri keel. väga tore. siis koordinaatorite otsuste heakskiitmine. kõigepealt raportööride nimeti- no,, nimetamine. härra Lopes Aguilar määrati raportööriks viisade koodeksi küsimuses mina võtan, kuna keegi teine ei soovi raportöör olla, mina võtan üle raportööri ameti nõukogu otsuse kohta, mis on seotud Euroopa Liidu ja Šveitsi vahelise lepinguga välispiiride ja viisade küsimuses. kas te kinnitate need soovitused? väga hea. vabandust, teadaandeid on mul täna palju kas ma pean kõik selle ette lugema? vabandust, ma pean kõik selle ette lugema. vaadake oma meile vahepeal, kui ei, ei, kuulake ikkagi mind, see jutt on väga oluline. siis vastavalt reeglile, kodukorra reeglile mis puudutab parlamendi ja nõukogu otsust Äh, andmekaitse kohta ning andmete vaba liikumise kohta ning siis äh, kahekümne seitsmenda aprilli kaks tuhat kuusteist äh, vastu võetud direktiivi korrigendum. seal tuleb muuta mitmed ilmselged vead, mis teksti on sisse sattunud, seal on terminoloogiline eh, ebakõla, eh, nõukogu ja parlamendi juristlingvistid on need nendes kahes tekstis tuvastanud vastavalt kodukorra reeglitele, kui viga tekstis eh, leitakse pärast parlamendis vastuvõetmist, siis saadetakse see vastutava komisjonile, see, need parandusettepanekud. kui keegi ei soovi, et vastavalt kodukorra reeglile äh, kaks, kolm, üks, see korrigendum hääletusele pannakse, loetakse see korrigendum kinnitatuks. kas keegi soovib hääletada neid parandusi dokumentidesse? ei. siis on need korrigendumid heaks kiidetud. järgmisena delegeeritud ja rakendusaktid kahekümne kolmandal aprillil äh, sai parlament äh, komisjoni öö, äh, rakendusakti otsuse, mis puudutab äh, entry-exit süsteemi ja selle lisa, äh, selle alus, äh, see tekst on määrus kaks, kaks, kaks, kuus kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast, millega luuakse entry-exit süsteem. vastuväite Äh, tähtaeg määrati seitsmendaks maiks, kui mõni saadik soovib äh, vastuväidet esitada sellele, siis palun andke sekretäriaadile teada enne seitsmendat maid. järgmine teadaanne, kolleegid. me mälestame Stefano Zapalat. ma sooviksin mälestada härra Stefano Zapalat, kes kahjuks eelmisel nädalal suri. ta, kui te vast mäletate, või tundsite teda, oli meie komisjoni aseesimees tuhande üheksasaja üheksakümnendast kuni kahe tuhande üheksanda aastani ning ma palun, et me mälestame teda minutilise leinaseisakuga, härra Zapalat. palun tõuske üheks minutiks.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 see on hirmutav, kui proua Veržia äkki kõvahäälselt seletama midagi hakkab, mul on adrenaliin kohe üleval. igatahes tervitame proua Michaud, väljakutseid on palju. igatahes edu teile selle mandaadi ja ka tuleviku jaoks. täna on meil palju huvitavaid asju arutada siin komisjonis, aga öö, loome väikese raamistiku tänasele arutelu, võib-olla tuleks rääkida koostoimimisvõimest ja uutest ettepanekutest ning nendevahelisest seostest, siis asüülipakett nõukogus, mis elab täiesti oma elu, kuidas nende aruteludega seal läheb. Dublini määruse on vist blokeeritud, siis IBM tulevased programmid AMIF ja ISF, võib-olla räägime nendest ning võib-olla ka muudest teemadest, mida kolleegid soovivad tõstatada. annaksingi sõna proua Michule. veel äh, palju õnne teie ametisse määramise puhul. aitäh, härra esimees. austatud saadikud. mul on väga hea meel jällegi siin teie koosolekul tagasi olla. ma olen paljude teistega, tei-, teiega minevikus koostööd teinud äh, justiits peadirektoraadis töötades ja öö, äh, siseasjade peadirektoraadis olen ma nüüd juba kuu aega. aga, ning ma tutvustaksin teile meie prioriteete, tahaksin ära kuulata ka teie seisukohad ma tean, et meie vahelised suhted raportööriga ka on väga konstruktiivsed. ja minu roll on lihtsalt anda omapoolne panus sellesse heasse koostöösse ning annan selleks endast parima. meie me peadirektoraati äh, see on õigusloomeliste aktide, prioriteetseid õigusloomelisi akte päris palju. ma äh, tutvustan neist mõningaid, mis on kaasatud ka ühisdeklaratsiooni, aga samal ajal tuleb tunnistada, et aega on meil ka väga vähe. iga päev, isegi mitte iga nädal, aga iga päev on arvel selleks, et jõuda lõppkokkuleppele, pidades silmas ka järgmise aasta maikuud. keskenduksin peamistele väljakutsetele. esiteks, ühise varjupaigasüsteemi reform. see on prioriteetne teema meie jaoks mitte ainult komisjoni, vaid ka parlamendi ja nõukogu jaoks minu arvates me töötame väga intensiivselt koos liikmesriikidega, et jõuda kokkuleppele aluspõhimõtetes, et lõpuks ka äh, lõpptekstis kokku leppida. me üritame leida õiget tasakaalu solidaarsuse ja öö, äh, kohustuste vahel. ajakava, mille järgi mina ja mu kolleegid töötame on seesama, mis eh, juba varem avaldati, ehk siis juunis ülemkogul tuleks vastu võtta üldine poliitiline lähenemine, suunised, mida me edasi tegema hakkame. ja sealt tuleks ka saada kinnitus, et me oleme siiamaani liikunud õiges suunas. Bulgaaria eesistujana on andnud endast parima, et äh, selle tööga edasi minna. töömetoodika erineb eelnevatest eesistujatest, aga komisjon toetab neid täielikult ning intensiivne töö käib kuni viieteistkümnenda maini, sest siis me peame hakkama ülemkogu jaoks dokumenti ette valmistama, aga viieteistkümnenda maini on väga kriitiline periood, mille jooksul peaks tekst saama oma lõpliku kuju ülemkoguks. nagu ma ütlesin härra esimehele, kui ma kohtusin temaga paar nädalat tagasi, siis ma olen ka parlamendi käsutuses, olen valmis teie komisjoni tulema, et arutada eh, seda terviklikku varjupaigapaketti, sest minu jaoks Dublin on küll üks väga oluline osa, aga varjupaigapakett tervikuna on see, mis meil tuleb lõpuks eh, üheskoos välja töötada. siis mainiksin Eurodaki täna, täna olen ma äh, esimest päeva täielikult parlamendis äh, peadirektorina. Äh, Eurodac. ma tean, et me oleme kompromissile väga lähedale jõudnud ning täna pärastlõunal toimub triloog. raportöör ja variraportöörid on teinud väga head tööd. ja ma tean, et nüüd nad praegusel hetkel arutavad, kuidas läheneda pärastlõunasele koosolekule. nüüd see ülevaadatud Eurodac läheb kaugemale varjupaigareformist ja seetõttu komisjon oma teatises rõhutas ka asjaolu, et Eurodac ning ülevaadatud EASA määrustik ei äh, kuulu otseselt pakku ketti, nendega saab minna eraldi edasi ja minna kaugemale. Eurotaki eesmärk on parandada Euroopa äh, tagasisaatmispoliitika tõhusust, äh, kaasa arvatud alaealiste andmete säilitamine meie andmebaasides ning üritatakse parandada ka teiste äh, infosüsteemidega koos talitusvõimet. veel üks ettepanek, mis on väga heas olukorras, kuhu on päris kaug-, kus on päris kaugele jõutud, see on äh, ümberpaigutamine ning äh, vastastikune tunnustamine. ma tervitan väga viimaste triloogidel saavutatud edu ning toetan äh, proua Fajoni, proua Infelti ning härra Poki ning ma olen kindel, et nad jõuavad kompromissile viimastes küsimustes, mis tuleks veel Bulgaaria eesistumise ajal äh, läbi rääkida. mainiksin aga ühte faili, mille puhul minu arvates tuleks rohkem tööd teha, nimelt asüüli äh, menetluste äh, määrus. mingisugust läbirääkimiste mandaati selle jaoks vastu pole veel võetud. eelmisel nädalal Coreperis ütlesin ma ka liikmesriikidele, et nad peaksid tööd kiirendama, sest asüülimenetluse määrus on osa varjupaiga paketist, mis on kriitilise tähtsusega. kui me soovime kasutada Dublinit, kui me soovime tõhusaid menetluskordi, siis ilma selle määruseta ei saa. ja äh, kinnitan, et ma olen valmis toetama proua Ferreirat raportööri ja variraportööri, kui nad seda soovivad ebaseaduslik ränne, härra esimees mainis seda uut ettepanekut juba, mis on praegusel hetkel blokeeritud, aga me praegusel hetkel töötame selle kallal, et jõuda kokkuleppele liikmesriikidega, äkki saab minna kaugemale veel selle ettepanekuga, sest seda peeti ka teie komis-, meie komisjoni jaoks üheks prioriteediks. paralleelselt aga mõistab komisjon Äh, seadusliku rände tähtsust, me oleme äh, välja töötanud pilootprojektid selle jaoks, selleks, et välja töötada äh, seaduslikud rändeteed, näiteks Aafrikast, mis puudutab töörännet ning selleks, et parandada koostööd. meil on vaja ka rahalist tuge, praegusel hetkel on pilootprojektid algfaasis, aga me oleme seda protsessi juba alustanud nüüd viisa. Te teate, mis ettepaneku me tegime märtsikuus. selle eesmärk on muuta Euroopa viisapoliitika tugevamaks, tõhusamaks ja turvalisemaks. ja üks ettepaneku eesmärke on saavutada ühtne viisapoliitika, mis parandaks koostööd ka mitte Euroopa Liidu riikidega äh, just äh, ebaseaduslike sisserändajate tagasisaatmise küsimuses. kolme nädala pärast saame me oma ettepanekuga ühele poole maikuus ning ma ootan äh, neid arutelusid teiega ka. siis koos toimimisvõime. see on olnud meie jaoks prioriteetne teema ja see on prioriteediks ka läbirääkimistel. Bulgaaria eesistujana soovib saavutada vähemalt üldise lähenemise vastuvõtmise. ma mõistan, kui suur töö see on, aga ma loodan, et teie komisjon suudab vastu võtta oma positsiooni ennem suvevaheaega. siis võivad alata läbirääkimised Austria eesistumisel. koostoimimisvõime puhul, nagu ka mõnede teiste teemade puhul, millest ma räägin hiljem, olen ma ise olnud sellesse töösse kaasatud äh, asepeasekretärina EDPS ning Põhiõiguste Amet on mõlemad kaasatud äh, õigusloomeliste ettepanekute koostamisse. samuti äh, osales kõrgetasemeline ekspertide rühm põhiõiguste amet ning EDPSi esindajad kuulusid ka ekspertide rühma. ma olen tänulik äh, selle töö eest, mis kuuldavasti toimub. eelmisel nädalal said nad äh, valmis oma äh, seisukohtade dokumendid, mida võetakse ka läbirääkimistel arvesse. Rap-, teie raportöörid on määratud ning ma ootan koostööd härra Lennart ja härra Melloriga. Etias on minu arvates väga heas vormis. täna hommikul vist Koreperis räägitakse sellest eesmärgiga jõuda kokkuleppele äh, teatud küsimuste mandaadis. ja ma olen üsna kindel, et kompromissi tekst saab ka valmis ning siis saab vastata ka parlamendi nõue, nõudmistele. Schengeni teine infosüsteem. ka siin on olnud tõsiseid arenguid ning ma usun, et mai äh, lõpus toimub viimane triloog. me äh, pidevalt toetame teid ja anname infot selle Äh, teema puhul, samamoodi nagu EU lisa puhul. ma mõistan, et EU lisas äh, arutati eelmisel nädalal kahte küsimust äh, ja sellega on ka edasi jõutud, nii palju kui mina tean. arutati seda, et laiendatakse uut IT-lahendust ning teine küsimus on, kuidas toetada liikmesriike, kellel ei ole suutlikkust välja töötada neid infosüsteeme, mida me nõuame. kuidas EU-Liisa saab neid aidata, et nad täidaksid ka need nõudmised? proua Makovei raportöör on siin teinud ka minu arvates head tööd. juuni keskel Äh, ja teie komisjoni jõuab varsti kiri. juuni keskel esitab komisjon oma muudatusettepanekud. Äh, koostoimimisvõime teemale. me soovime siis äh, teile selgitada, kuidas me soovime lahendada need küsimused koostoimimisvõime failis. siis piirikontroll ma tean, et äh, äh, sisepiiride kontroll huvitab meid väga, aga töötame ka välispiiride kontrolli kallal. mõningate liikmesriikide jaoks on välispiiride kontroll eeltingimuseks kogu äh, varjupaigapaketi vastuvõtmisel. mis puudutab sisepiiride kontrolli, siis eile kohtusin nende liikmesriikide saadikutega, mis olid teavitanud sellest, et pool aastat kehtivad kontrollid veel ning ka nende saadiku, riikide saadikutega, mis on nende äh, eelmainitud riikide naabrid ning meil toimus väga tõsine arutelu selle otsuse tagajärgide ja mõjude kohta ning selle üle, kuidas saaks äh, piirikontrollid lõpuks kaotada. aga tuleb ka tunnistada, et mõjud on ju ilmselged, need ei ole ainult majandused, majanduslikud, vaid äh, kannatab ka öö, usaldus Schengeni vastu. seetõttu komisjon soovib ka mängida oma rolli, et öö, need kontrollid kaoks. volinik Avramopoulos ütles ka, et sisepiiride kontroll ei saa öö, alaliseks muutuda. julgeolekupaketist, mille me öö, aprillis vastu võtsime, ma väga pikalt ei räägiks, aga me oleme välja töötanud mitmed ettepanekud, ma tean, et äh, vabaühendused ja ettevõtted ja Euroopa Parlamentki uurib neid ettepanekuid põhjalikult, need on peamiselt seotud sellega, et tuleks äh, parandada juurdepääsu finants- ja pangaarvete infole, ma endiselt mäletan neid arutelusid äh, rahapesuvastase direktiivi üle, kus me rääkisime eh, FIU-de rollist. tolles ettepanekus viisime läbi ka väga põhjaliku mõjuhinnangu ning uurisime ka eh, edasisi tõendeid ning komisjon võttis vastu eh, siis omapoolse ettepaneku ning samuti öö, äh, öö, äh, tulirelvade ekspordi ja impordi kontrolli kohta tulime välja omapoolse ettepanekuga selleks, et kontrollida ka relvakaubandust. ning lõpetuseks äh, mitmeaastane finantsraamistik. teisel mail järgmisel nädalal võtame vastu omapoolse ettepaneku. praegu toimub öö, komisjoni kolleegiumis öö, arutelu. meie prioriteetide ja poliitikavaldkonna rahastamise tähtsust tunnu-, äh, mõistavad kõik. ning IMF, ISF, piirikontroll äh, saavad oma rahad kätte ning eelarvet, nagu soovitigi, suurendatakse neil me öö, saame raha ka rände ning öö, integratsiooni osadest öö, eelarvest, sest nagu te teate, töötame me üsna palju ka välisrände küsimuses. väljakut-, olukord on öö, pärast kahe tuhande viieteistkümnendat aastat äh, äh, selles suhtes selge, et me ei saa piirduda ainult Euroopa-sisese tegutsemisega, ei saa piirduda ainult välispiiride kontrolliga, meil on omapoolne vastutus, peame üles näitama solidaarsust, aga peame töötama koos ka äh, riikidega väljaspoolt Euroopa Liitu ning leidma sobivad lahendused. varjupaiga ja kaitse andmine inimestele, kellel on seda tõesti vaja on oluline ning samas me peame ka tagama, et inimesed, kes ei, kellel ei ole tegelikult vaja varjupaika, need saadetakse ka turvaliselt tagasi ning selle jaoks eraldame me päris palju raha. kokkuvõtteks, tööd on vaja ära teha veel väga palju. ma loodan teile ja teie poolt selle koostööle soovin vastata kõigile teie küsimustele, kui ma täna seda ei suuda, siis kindlasti vastan meilitsi või kunagi hiljem. suur tänu tähelepanu eest! The... me võib-olla peame seda kuidagi teisiti tegema, sest me oleme juba ajagraafikust üle ja meil hääletus algab kell üksteist ja siin on sisu nii kohutavalt palju, kõik peavad kiiresti tegema. kõigepealt äh, sinise kaardi küsimus, kui teil ei ole selle vastu midagi Te tõstatasite sinise kaardi ja vähemalt kaks variraportööri on veel sõna küsinud, proua Elli ja proua Päkk. ja kolleegid on kindlasti siin äh, tegus. komisjon on väga tubli siin olnud, on väga kiiresti tegutsenud. me ei ole valmis minema kompromissile ja variraportöör on valmis mind toetama siin ei ole ülevaatamist, kui ei ole harmoniseerimist, suured riigid, populism, uus immigratsioon, siseriiklikud äh, reeglid, mis on kehtestatud riikides nagu äh, Saksamaal, see on püstitanud müüri igasuguse harmoniseerimise suhtes. me ei saa ohtu seada täiesti mõistlikku ettepanekut ja ma arvan, et variraportöörid on siin meiega nõus. kui on võimalus leida siin mingisugust äh, ühistööd, siis on väga hea, aga me ei saa ohtu saada, seada üksmeelt. on silmakirjalik rääkida äh, juriidilistest, juriidilistest juurtest, kui need ei ole pärit Euroopa Liidust, lihtsaid lahendusi migratsioonis ei ole, nii ma tahan kiiresti vastata äh, sinisele kaardile ja igaühele, proua Sikl, kaks minutit kõigile. aitäh, Claude! püüan äh, keskenduda paarile asjale. koos toimimisvõime, miks me siin peame kiirustama? esimene mõte oli see, et me ei tee midagi keerulist, me ainult ühendame erinevaid andmebaase, nii et ametnikud saavad ligipääsu kahele andmebaasile või isegi rohkematele ja saavad selle ligipääsu kiiremini aga ettepanek on tegelikult palju keerulisem, see tõstatab palju muresid, tehnilisi küsimusi, väga palju küsimusi, mis on seotud ligipääsu, andmekaitset, miks me peame siin kiirustama, kas see on siis parem seadusloome, et me tohutult kiirustame enne suve puhkust ja peale seda räägime alles, milline selle praktiline mõju on. nii et see on asi, mis mind natukene muretsema paneb. asüülipakett, siin te mainisite näiteks, et Europaki vähendamist ei tohiks näha ähm, ähm, asüülipaketis, minu arvates me peame tegema sellest paketi, vastasel juhul me saame Eurodoki, kuid liikmesmaad ei suuda siiski luua oma seisukohta Dublini suhtes, nii et see on poliitiline küsimus, kas me teeme sellest paketi või jätame selle kõrvale ja ma ei taha näha olukorda, et Dublin ei jõuagi lauale ja me iialgi ei saa uut lahendust selle jaoks. mis puudutab sise- ja välispiire, ma nägin sõnumit Avramopoloselt, mis, et äh, sisepiiride kontroll ei peaks igavesti kestma. aga seda ma olen juba vist kolmandat korda kuulnud, et sisepiiride kontrolli ei pea igavesti kestma, aga need on, neid pikendatakse ikka ja jälle ja jälle ja jälle. vaba liikumine ei ole enam võimalik. millal see peaks lõppema? mis, mis siin see mõte on, et lõpuks mitte keegi ei pääse piirist üle, ma olen natuke väsinud sellest, et see ei tohiks äh, igavesti kesta, aga siis ütleb komisjon, et ai, teil on põhjust küll, me jätkame sellega. Need on küsimused, mis puudub AMIF ja teised fondid, kas komisjon tervikuna omab mingit ettekujutust, arvestades seda, kuidas praegu äh, liikmesmaad tahavad äh, nõuda ähm, Euroopa Liidu eelarvest äh, summasid erinevatesse valdkondadesse. kas komisjonil on mingisuguseid ideid, kuidas suurendada eelarvet, nii et me suudame kõike finantseerida? aitäh, Natali, Kris. Euh, suur tänu. aega on väga vähe. ja kõige olulisemast teemast juba tegelikult räägiti proua Michu rääkis sellest juba, siis äh, paar kommentaari mis natukene on seotud äh, sinise kaardiga. jah, Claude Moraes on meie raportöör ning äh, meid on terve rida variraportööre ka, me koos oleme vaadanud ja me peame natuke silmakirjalikkuse selja taha jätma ja kandma hoolt selle eest, et selle teemaga jõutaks natukene edasi. asi on jõudnud tupikseisu, me ei saa Euroopas seletada seda, et äh, rändevoogude koha pealt on äh, otsad lahtised, äh, kui tegemist on inimestega, kes äh, Euroopa ruumi tooksid midagi kasulikku ja kohtumistel oleme me samas olnud tõelises ummikseisus olnud ähm, ei ole võimalik äh, seetõttu leida mingisugust muud kompromissi kui see, mille on, mille kohta on ettepaneku teinud äh, Claude Moraes, keda toetavad suurem osa variraportööridest. teiseks, mis puudutab Dublini reformi, siis äh, proua Michu, te rääkisite sellest, et me peame edasi liikuma ja samas jällegi on tupikseisu jõutud Äh, ka meie äh, oleme seisukohal, äh, vähemalt palju on meid, kes on seisukohal, et me sellel väga tähtsa teema valdkonnaga seoses edasi jõuame ja kolmas teema, millest küll ei räägitud, teema, mis puudutab kuriteovarade külmutamist ja konfiskeerimist, et tegemist on olulise kriminaalõigusliku valdkonnaga, mis võimaldab leida kompensatsioonivõimalusi ohvritele kuritegude ohvritele ning kes võimaldab meil palju raha koguda selleks, et sotsiaalselt ohvritele tekitatud kahju hüvitada. ja ka see on teema, mis on jõudnud ähm, tupikseisu, nii et ma jään lootma sellele, et te annate endast parima, et ka selle teemaga edasi jõutakse. suur tänu, Natalja, Judith Sargentini, palun! I'm still kind of puzzled on what ma olen ikka veel segaduses selles suhtes, mida juuni nõukogu toob meile, see metsik ettevalmistus, kus ettevalmistuskuupäevaks on viieteistkümnes mai, see tekitab must tõsist segadust ja ma tahan Birgitti äh, sõnu korrata, ma arvan, et kui me räägime asüülist ja migratsioonist, siis minu arvates me räägime jätkuvalt paketist tulin just äh, Eurodaki äh, variraportööride koosolekult välja, et olla siin. kogu debatt käib selle üle, kas saab veenmist äh, äh, kasutada selleks, et äh, laps äh, annaks äh, sõrmejäljed, see ei puuduta lapse heaolu, see ei puuduta lapse varjupaiga küsimust, nii et ma näen, et liikmesmaad mõistetavalt ei taha, et Eurotaco oleks osa sellest äh, paketist. aga mis puudutab sinist kaardi, siis ma, see, see on just osa, milline on legaalse migratsiooni osa selles debatis. ja läbirääkimised ümberasustamise suhtes, ma loodan aga, et komisjon jätkuvalt äh, viib selle sõnu-, äh, komisjon viib sõnumi nõukogusse, et asüül ja migratsioon vajab terviklikku lähenemist me ei lahenda probleemi, kui me räägime ainult äh, tagasisaatmistest ja inimeste kinnipidamisest, peatamisest. küsimus on ka selles, millise kriisiga me tegeleme. Lääne-Euroopas sulgeb äh, varjupaiku äh,, me ei anna inimesele varjupaika, sest nad ei jõua meieni ja paanika hakkab siis, kui inimesed kasutavad Efrose marsruuti jälle, nad tulevad üle jõe Türgist Kreekasse. paanika hakkab siis, kui Kreeka ütleb, te ei saa lõputult asüülitaotlejaid ja põgenikke saartel hoida, nad peavad saama vabalt liikuda. kas nagu me ei saa, oleks suutnud eeldada, et kohus ütleb, et see äh, ümber piiratud äh, maine vangla kuidagi igavesti kestab, nii et ma toetan kolleege selles mõttes, et see pakett peab säilima. kui me anname nõukogu soovidele järele ja eesistuja Bulgaaria soovidele järele, mis on väga selline survestav äh, seisukoht asüüli ja varjupaiga suhtes, siis me lahendust ei leia aitäh, kolleegid, püüame teha lühidalt, sest kell üksteist me peame lõpetama, me tahame proua Michult saada vastust. neli sõnavõttu, kui te saaksite mõistuspäraselt lühidalt teha. proua Panelli, Griffini, proua Veržia ja proua Gomezi ja sellega on nimekiri ka lukus. Barba Spinelli, palun. aitäh, eesistuja ma tahan siin põhjalikumalt rääkida sellest, mis puudutab äh, blokkläbirääkimisi sinise kaardi suhtes. mina olen siin variraportöör ja tahan väljendada oma pettumust selle äh, tupiku suhtes, et nõukogu ei suuda äh, parlamendiga konstruktiivset dialoogi pidada. ja selle tulemusena on jõudnud sinnamaani, et nõukogu ei tahagi kokkulepet saavutada. läbirääkimiste käigus olen mina, tegelikult kogu meie fraktsioon kogu aeg töötanud, toetanud raportööri kes on väga edukalt mänginud vahendaja rolli diplomaatiliselt, tal on tehnilised oskused, pakkus mitmesuguseid lahendusi nõukogule, ka okkaliste teemade suhtes. mõned on sellised keerulised teemad, üks asi puudutab siis harmoniseerimist, millest ei taheta taganeda, aga me oleme nõus leppima äh, etapiviisilise harmoniseerimisega, paindlikuma harmoniseerimisega, ehk me oleme olnud paindlikud, aga nõukogu poole pealt pole üldse mingit liikumist toimunud. reaalsus on selline, et nõukogu on näidanud, et nad tahavad läbirääkimisi pidada sellise direktiivi suhtes, mis ei anna mitte mingisugust lisaväärtust praegusega võrreldes. ja nad äh, tõrjuvad harmoniseerimist, seetõttu olen ma härra Morasi äh, keeldumist selle kallal töötada, arvestades seda, et eesmärgiks on tekstile äh, sisuliselt vesi peale tõmmata, nii et seal üldse mingit mõju ei oleks. teine asi, mis puudutab Euroopa asüülipoliitikat tervikuna. see on täiesti kohutavas olukorras ja me ei suuda kokku leppida isegi minimaalsete, absoluutselt minimaalsete äh, juriidiliste reeglite suhtes, kuidas pääseda Euroopa Liitu. see on tõsise probleemi sümptom Euroopa Liidus. me ei suuda mõelda ei praegusest, ei selle maailmajao demograafilisest tulevikust ja see seisukoht, mille ma ta-, või teema, mille ma tahan tõstatada siin, on siis selline. mõned komisjoni ja parlamendi vahelised kokku lepitud öö, äh, aspektid on aga võiksid olla, mida teha selleks, et nõukogu hakkaks liigutama, et me sellest äh, patiseisust välja saaksime. milliseid argumente saab komisjon kasutada? mis kuidagi rohkem mõjutaks kui need argumendid, mida meie oleme kasutanud. Claude eelkõige. aitäh. aitäh, Barbara. oleks hea saada äh, täna vastuseid proua Spishist. kolleegid äh,, palun sa-, katsume natuke lühemalt teha. proua Grapini, palun. Um, aitäh, eesistuja, ma teen äh, lühidalt siin on väga palju asju välja öeldud ja ma olen täiesti nõus sellega, millest senini räägitud on. lühike küsimus. suur aitäh teile selle eest, mis te rääkisite. ja ma võtaksin kinni kahest asjast. kõigepealt, kui te võib-olla tahate luua dokumendi või koostada dokumendi Euroopa Ülemkogu jaoks tuleviku valimisi silmas pidades, siis migratsiooni ei mõista liikmesmaad, ei kodanikud, ei võimud. meil peaks olema ühtne sõnum, kodanikud eeldavad väga selget seisukohta nõukogu poolt selle paketi suhtes. mida te enamat saaksite teha? just nimelt seoses selle määrusega, mis puudutab varjupaigaprotseduuri me tahame näha seda dokumenti, mida tutvustatakse viieteistkümnendal mail Euroopa Ülemkogule. suur tänu, proua Veržja. Euh, jah, katsun Telegram stiilis rääkida, sellepärast et äh, meil ongi teisi teemasid, millest rääkida, te rääkisite väga paljudest erinevatest teemadest ja ma tahaksin tänada teid selle eest. Te ütlesite, et väga paljud nendest teemadest on äh, kolme institutsiooni jaoks äh, prioriteedid, ma olen kindel, et see on õige, aga ma ei ole kindel samas, et prioriteedid on samad kolmel institutsioonil, mistõttu ongi väga paljud nendest teemadest jõudnud tupikseisu. ma arvan, et me ei peaks kokkuleppele jõudma iga hinnaga, eriti siis, kui me inimõiguste kaitse osas peame järeleandmisi tegema. ja ma kuulsin väga vähe teie jutust seda, kui me räägime seda, mis puudutab inimõiguste ning õigusriigi põhimõtte austamist, samas aga Euroopa Parlamendi jaoks on need kõige tähtsamad küsimused paljude teemavaldkondade osas, millest te rääkisite. ütlesite, et tuleb saavutada hea tasakaal vastutuse ja solidaarsuse vahel. mina tahaksin siinkohal öelda, et proportsionaalsusest tuleb kinni pidada ja samuti äh, vajalikkuse põhimõttest, julgeoleku ning põhiõiguste ning inimõiguste vahelise tasakaaluga seoses. me kuuleme, et paistab, et rände osas keskendutakse liigselt ebaseaduslikele, ebaseaduslikule rändele. meie jaoks ei ole ebaseaduslikku rännet olemas, ebaseaduslikke sisserändajaid on lihtsalt ebakorrapärases olukorras olevad sisserändajad nii et äh, tuleb lihtsalt põhiseadused äh, ja inimõigused, äh, varjupaigaõigus ähm, ja Genfi konventsiooni austamine tuua meie prioriteetide keskmesse. ma toon teile ühe näite selle kohta, praegusel hetkel Prantsusmaal on üks Iraani kodanik, kes on kinnipidamiskeskuses ja keda kogu aeg ähvardatakse väljasaatmisega, kuigi, aga samas on temale määratud oma koduriigis surmanuhtlus ta on mõistetud äh, surma äh, sellepärast, et ta on kristlane oma koduriigis. nii et äh, ma ei saa üldse enam aru, mida Euroopa riigis me teeme, kui me saadame kedagi, kes on surma mõistetud oma usu tõttu tagasi Iraani või oma koduriiki. minu arvates on see vastuvõetamatu ning ma arvan, et selliste juhtumitega tuleb väga põhjalikult tegeleda. aitäh, Anna Kumes, viimase kõnelejana ja palun tehke lühidalt proua Michu, mul on väga kahju, et ma ei, hilinesin ja ei kuulnud teid, aga ma loodan, et oli, tuleb teisi võimalusi selleks, aga päris kindlasti tahaksin teilt paar, teilt küsida. kuidas nähakse komisjoni rolli eh, nii meiega suheldes kui liikmesmaadega? kas komisjon on, ole, äh, saab rääkida tõde liikmesmaadele öeldes, et kui turvalist ja juriidil-, äh, legaalset viisi migrantidele ei eraldata, äh, et ei avata sinise kaardi võimalust. kas me tegelikult äh, praegusel hetkel me toidame lihtsalt inimkaubandajad, kauba, kauplejate äri? kas me peame selgitama ja äh, räägime lahti, et me vaatame Sudaani, Türgit ja kõiki teist ja silmakirjalik on maksimaalne siis, kui liikmesmaad müüvad Schengeni ruumi, ligipääsu Schengeni ruumi, residentsust ja isegi Euroopa kodakondsust. see tähendab Schengeni ruumi. me ootame seda raportit, mis peaks tulema novembris volinik Žurovo otsustas seda teha, koostada koos äh, DJ Home'iga, mis tegeleb isadega. tegelikult sellega kõigega on hiljaks jäetud. see on sellepärast nii, et kol-, äh, liikmesmaad tegelevad silmakirjalikkusega. aitäh ja äh, peadirektor, loomulikult te kõigele vastajat praegu ei saa, sest teil on ainult kaheksa minutit aega. ja Ehm, ja kuna meie hääletus tuleb ja hääletus on hästi pikk, siis meil on väga vaja äh, siin kellast kinni pidada. arvestades seda, et äkki te saate tagasi tulla meie juurde, need on väga detailsed toimikud, et äh, sõnavõtud on olulised, oluline on ka see, kuidas te vastata suudate, andke meile mingisugused vastused, mis te suudate. Äh, kõike loomulikult kirjalikult ei suuda esitada, loomulikult te peate meie juurde tagasi tulema, need on töös olevad failid, triloog nii et ma loodan, et te tulete meie juurde üsna peatselt tagasi ja räägite meile töös olevatest failidest. ma hea meelega arutan teiega kõiki faile, mida mina mainisin, mida teie mainisite. täna detailidesse ei räägi, aga ma tahan teile öelda järgnevalt. sinine kaart. meil on sama ambitsioon kui teil. sellepärast me selle lauale ka tõime. me püüame täita oma eesmärke, oma rolli institutsioonina, püüda leida lahendusena, et see et see on asi, mis ei ole selline sisutühi. seepärast on see ka praegu blokeeritud, ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega, et me peame seda peatama, selle peatama. ma tahan ise leida äh, võimaluse, sest ma ei ole üldse nende ta-, äh, nende toimikutega töötanud DJ Home'is, ma tahan võimalust ja seda ma ütlesin ka eesistujale. ma tahan leida lahendusi, kui me lahendusi ei leia, siis me ei taha töötada selle kallal, millel mõtet ei ole, millel sisu ei ole. asüülipakett, asüülipoliitika mina komisjonis olen teiega täiesti nõus sellega, et me peame asjale lähenema terviklikult, meil peab olema pakett. aga eesistuja Bulgaaria ei ole mitte see, kes ütles, et Eurodac on väljas, komisjon oli see, kes ütles, või et selle võib kõrvale jääda, komisjon ütles seda, et just nimelt Eurodac võiks jääda sellest paketist väljapoole tänu sellele, et on tal on teistsugune funktsioon, teistsugune roll ehk on liikmesmaad ja ma näen, et ka teie näete seda poliitilise kokkuleppena ja ma täiesti austan seda, mida te otsustate, aga see ei takista meid püüda leida kompromisse või lahenduse, mis töötavad, kaasates kõiki erinevaid pakette. me ei saa öelda, ma ei saa olla nõus nende liikmetega või nendega, kes ütlevad, et me ei taha Dublinit, me ei taha solidaarsust, sellepärast, et me tahame eh, väliseid, välist, välispiiri kontrolli. ei, meil peab olema terviklik lähenemine, aga Eurodac ei ole meie jaoks, komisjoni jaoks, kordan. ei ole meie jaoks selle paketi oluline element, aga see on teie otsustada. koostoimevõime äh,, eh, koostoimevõime on väga oluline pak-, pakett me ei saa praegu arutada detaile, aga see on eluliselt tähtis pakett, sellepärast et see ühendab ja mitte ainult poliitiliselt, vaid ka praktiliselt. see toob kokku kõik need instrumendid, mis me oleme välja töötanud, me oleme välja töötanud minevikus väga palju erinevaid vahendeid enne möödunud aastakümmet. Neid ei ole iialgi omavahel kokku pandud, kas me peaksime nii jätkama? kas me peame ütlema, et see, mis ma panen ühte andmebaasi ühes liikmesmaas ja see, mille ma sisestan teises liikmesmaas, teised andmebaasi, need ei peaks olema omavahel seotud. me peame sellega edasi tegelema mitte ainult migratsioonikriisi pärast, mitte ainult sellepärast, et meil on seda praegu vaja, vaid sellepärast, et arengud võimaldavad meil seda ja alati, alati vastavuses andmekaitsereeglitega. Te teate mind väga hästi. kui ma Äh, pidasin läbirääkimisi andmekaitse äh, üle. andmekaitsereeglid äh, juures on üks fundamentaalõigus. see ei ole, üks põhiõigus, see ei ole nii, et üks on teisega vastuolus. meie roll nõukogu ja parlamendiga suheldes. sellepärast ütlesin alguses kohe, ma tahan leida teile ja teist teis leida institutsiooni, millega me saame hästi koostööd teha, nii et näha, kuidas me saame edasi liikuda ka nõukoguga. on liikmesmaid, kellel on sellised seisukohad, nagu me varem oleme kuulnud. minu roll on teiega koos töötades leida need elemendid, mille põhjal ma saan üles ehitada vajaliku koostöövormi nii, et saavutada paketi, mis on selline, nagu ta olemas peab. mitte kompromisse tehes, ma pole iialgi kompromissidest rääkinud, selle paketi väärtus, mis me oleme lauale pannud. ja lõpuks viimane kommentaar, mis puudutab kuupäevu Euroopa äh, Ülemkogu toimub juuni lõpus selleks, et see nõukogusse läheks, see peab olema kolm-neli nädalat enne valmis. Ehm, esialgsed äh, nõukogu järeldused ja nii edasi, ehk siis ajalises mõttes ei takista meid mitte miski mai lõpuni tööd tegemast. lihtsalt meie plaanis peab meil olema, peavad meil olema mingisugused tähtajad selleks, et me kindlasti oleksime juuni nõukoguks valmis tõenäoliselt on siseasjade nõukogu juuni alguses, kõik need asjad tuleb omavahel kokku panda, vaadata, mida teeb see grupp, Koreper, kõik see peab töötama selles protsessis, mis jõuab lõpuks siis Euroopa Ülemkogusse ja vaadata, mida nad siis, millega nad suudavad välja tulla. me rääkisime juba sisepiiride kontrollist, mida me kaalume siin ja mitmeaastasest finantsraamistikust. kui te näete neid ettepanekuid, siis te näete, et me oleme teinud väga laialt tööd selle suhtes, kuidas luua, kuidas uuendada MFF-i. mitte ainult selles valdkonnas, mille me siin töötame, ISF, piirihaldus ja nii edasi, vaid kõikides valdkondades töötatakse hindamise kallal, äh, prognoositakse vajadusi, mida on olnud vaja minevikus, kõik see tuleb kokku paketiks. kui me teisel mail tuleme välja ainult mitte üldpõhimõtted, vaid ka siis, kui meie tuleme välja oma sektoripõhiste ettepanekutega, mis on siis, tulevad siis juuni, kaksteist juuni või juuni algus midagi sellega on aeg läbi, ma väga-väga tänan teid ja ma olen alati teie käsutuses, et arutada neid teemasid kas koos või üks-ühele, aitäh! tänan, et te olete tulnud meie koosolekule, ma väga hindan seda. ja kohtume üsna peatselt, suur tänu teile, aitäh, kolleegid, teie distsipliini eest nende keeruliste teemade suhtes ja väga kiiresti läheme nüüd Tanja juurde kes annab kiire ülevaate triloogidest ja läbirääkimistest ja äh, kvalifikatsioon, äh, kvalifitseerumise sellest. Uh, jah, teen lühidalt, saan aru, et aeg on napp tõesti. teen väikese ülevaate sellest, kuhu me oleme jõudnud oma kolmepoolsete läbirääkimistega, mis uh, käsitlevad kvalifikatsioonide määrust. ma tuletan teile meelde seda, et äh, me paneme paika siis rahvusvahelise kaitse tingimused, see hõlmab kuut äh, õigusakti varjupaigaõigusega seoses, rahvusvahelise kaitsega seoses me räägime sellest siis, kuidas paremini ühtlustada kahte äh, staatust, varju, pagulased ja täiendava kaitse saajad, sellepärast et praegu on ähm, Äh, tavad väga erinevad äh, ja komisjon teeb ettepaneku, et ähm, direkt, praegune direktiiv muutuks siis määruseks. me alustasime läbirääkimisi septembrikuus Malta eesistumise ajal ja meil on olnud rohkem kui nelikümmend kohtumist poliitilise personali tasandil ja ma tahaksin äh, tänada kõiki variraportööre ning poliitilisi nõu, nõustajaid, kes on teinud ära suurepärase töö. tahaksin tänada ka Bulgaaria eesistujat, meil toimus ähm, kuuest kolmepoolsete läbirääkimiste voor Strasbourgis eelmisel nädalal ja suurema osa tehniliste küsimustega saime ühele poole. loomulikult mõningaid poliitilisi tähtsaid küsimusi on endiselt, mis jäävad ka lahtiseks, ma arvan, et meil on paar dialoogi jäänud veel ja kõige eesmärgiks on siis jõuda triloogidega ühele poole enne suvepuhkust. ma tuletaksin teile meelde, et parlamendis on meil väga tugev mandaat nende staatuste lähendamiseks, see on siis äh, rahvusvaheline kaitse pagulastele ning täiendav kaitse, me tahaksime elamisluba viieks aastaks, selleks et võidelda teisese liikumise ning täiendava halduskoormuse vastu. see on meie valitud suund, aga nagu ma ütlesin, läbirääkimised on rasked ja loodetavasti me siiski jõuame enne suvepuhkust ühele poole. suur tänu, Tanja! ja ma saan aru, et järgmine triloog toimub kuueteistkümnendal mail. suur tänu selle no, väga põhjaliku kokkuvõtte üle ja me oleme äh, plaanis tööd jätkama siis kell üksteist, kõik peavad olema oma kohtadel jälle kell üksteist, alustame täpselt kell üksteist koos elektrooniliste hääletuskaartidega. Colleagues, uh, take your seats. We're going to begin the vote. Colleagues, um... kallid kolleegid, palun võtke istet, me hakkame kohe varsti pihta Um, I'm going to begin the vote. Um, I'm not sure about everyone else. hakkame hääletusega pihta, ma ei tea, kuidas teistega lood on. mina alustan. kallid kolleegid, hakake pihta. ja hakkame siis hääletusega pihta, päevakorrapunkt number kuus. Schengeni ala toimimist käsitlev aastaaruanne, raportöör Hälla Koelho, kas soovite sõna? enne kui pihta hakata, jah, suur tänu, esimees, teen lühidalt, tahaksin tänada variraportööre suurepärase koostöö eest. ja me hääletame siis äh, esimese Schengeni ala toimimist käsitleva parlamendi raporti üle. tegemist on minu meelest olulise sammuga, mitte ainult äh, selleks, et me tahame kaitsta ähm, kodanikke ja vaba liikumist, vaid sellepärast, et me tahame ju tegelikult äh, ju tagada ka meie parlamendi demokraatliku järelevalve. suur tänu! suur tänu, härra Kainehause, kogu selle tehtud töö eest selle raporti teemal ja üks viimase minuti tehniline täpsustus äh, hääletusnimekirjas ja äh, see on siis lehekülg number kuus, muudatusettepanek kaheksakümmend neli ei ole hõimalt hõlmatud kompromissiga viis A, vaid see on pigem kompromissi viis alla, nii et kui kompromissi viis vastu ei võeta, siis muudatusettepanek kaheksakümmend neli, seda me ei hääleta eraldi. ma loodan, et kõik said sellest sõnumist nüüd aru. ja nüüd läheme edasi selle hääletuse juurde. alustagem kompromissiga number üks, hääletus algas. kompromiss üks, hääletus algas ja ma ootan pisut, kuni kõik saavad valmis, panevad ennast valmis, hääletus on endiselt, hääletus endiselt kestab, nüüd lõppes. vastu võetud, kompromiss kaks, hääletus algas. härra esimees härra Sestra. minu hääletuskaart on teel, nii et ma tahaksin praegu hääletada käe tõstmisega. Äh, eelmise puhul hääletasin vastu. jah, me paneme teie hääle kirja, äh, siis näidake pöidlaga kas üles või alla, kas hääletate poolt või vastu. ja kompromiss kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kümme, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolm, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss kolm A hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss vabandust, see on tagasi lükatud. kompromiss viis, hääletus algas. hääletus lõpp, hääletus kestab, hääletus kestab, kompromiss viis, hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss viis A hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek sada üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kolm, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. sotsiaaldemokraatidel on üks hääletaja üle. nüüd on kõik korras, hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss üksteist A, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kuusteist A, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss üheksa, hääletuse algus. vabandust, muudatusettepanek sada viisteist, hääletuse algus. sada viisteist, hääletus lõppes. tagasi lükatud, kompromiss üheksa, hääletuse algus. hääletus lõppes. vastu võetud, kompromiss üksteist, hääletus algus hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kaksteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolmteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss neliteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss viisteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend üheksa, hääletus algas. lõppes tagasi lükatud muudatusettepanek sada seitsekümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek sada seitsekümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend, vabandust, muudatusettepanek sada seitsekümmend neli, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kakskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada seitsekümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud muudatusettepanek sada seitsekümmend kaheksa hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss äh, kaheksateist A, hääletus algas, hääletus lõppes, vastu võetud. muudatusettepanek äh, sada kaheksakümmend seitse. hääletus algas, hääletus lõppes. Äh, kompromiss kaheksateist hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend neli hääletuse algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss üheksateist hääletus algas hääletus lõppes. muudan oma häält siin, siin on vastu võetud. kompromiss kakskümmend A, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend B hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks B, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek äh, kakssada kakskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kakskümmend kaks A, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss, vabandust, muudatusettepanek kakssada kakskümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakssada kakskümmend kolm, kakssada kolmkümmend kolm, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli A. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakssada kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kakssada nelikümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada nelikümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. põhjenduspunktid. üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. põhjenduspunkti muudatusettepanek kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud põhjenduspunkti muudatusettepanek neli, hääletus algas. lõppes. samuti vastu võetud. Äh, siis äh, volitused põhjenduspunkt viis ähm, muudatusettepanek kakskümmend seitse vastu võetud, kakskümmend kaheksa, kompromiss kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend kaheksa A, hääletus algas. hääletus lõppes. sotsiaaldemokraadid pole otsustanud veel, paistab, et nüüd on, hääletus lõppes, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaheksa A, hääletus algas vabandust, vabandust, selle just hääletasime ära. nüüd siis hääletame muudatusettepanekut kaheksateist. muudatusettepanek kaheksateist. kas kõik hääletasid? hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend üheksa hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kolmkümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud äh, kompromiss äh, kolmkümmend üks. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt äh, F, muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kolmkümmend üheksa hääletuse algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nelikümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud ja lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud, nelikümmend viis poolt, kaheksa vastu, kolm erapooletut. õnnitlused, härra Kolju. kallid kolleegid, meil on pikk hääletus ees ootamas, suur tänu kannatlikkuse eest. Okay, colleagues, if everyone's ready, we'll go straight to the, to the kallid kolleegid, kui kõik on valmis, siis lähme edasi järgmise hääletuse juurde, mis on üsna pikk hääletus. väga tähtis hääletus. Yes, we are on the Ferrara report. So just some quiet please. kallid kolleegid, Ferrara raport, väga tähtis hääletus, olete saanud lõpliku hääletusnimekirja ning äh, ka konsolideeritud kompromissmuudatusettepanekute viimase versiooni, samuti olete saanud alternatiivteksti ettepaneku äh, kompromissmuudatusettepanekute nelikümmend kaks, nelikümmend kolm, nelikümmend neli äh, ja kui äh, muud- ja seda on siis, see on siis, kui juhul, kui kompromiss kolmkümmend üheksa läbi ei lähe. ja me räägime siis rahvusvahelise kaitse ühisest üleliidulisest menetlusest, raportöör on Laura Ferreira Äh, palun, Laura, kui soovite sõna veel, siis äh, palun. olge lahke. suur tänu, esimees. tahaksin tänada kõiki kolleege suurepärase koostöö eest, tõesti ülesanne oli raske, alustasime oma tööd juba oktoobris kaks tuhat kuusteist, nii et seda tööd oleme teinud praktiliselt poolteist aastat ja töö oli väga intensiivne, kõik need poolteist aastat väga tehniline, see määrus on väga üksikasjalik ja tehniline ning ähm, poliitiliselt delikaatne teema samuti. nüüd siis ähm, liigume täieliku rahvusvahelise kaitse ühise üleliidulise süsteemi suunas ning tahame, et menetlus oleks kiire ning tõhus ning kõikide Euroopa Liidu riikide jaoks ühine sellega seoses tänaksin veel kord kõiki variraportööre, kes on minuga koostööd teinud ning suur tänu personalile, kes on ka kõvasti vaeva näinud selle teema kallal. suur tänu, ütleb esimees, tänan raportööri, tänan variraportööre, ma ei, ma tõesti äh, ei tee seda lihtsalt kombe pärast, kõik on kõvasti vaeva näinud ja on tegemist raskete teemadega, aga nüüd hääletus, muudatusettepanekud sada kaheksakümmend kaheksa ja sada kaheksakümmend üheksa on identsed, hääletame neid koos hääletuse alguses hääletus lõppes, sada kaheksakümmend, äh, hääletus kestab, sada kaheksakümmend kaheksa, sada kaheksakümmend üheksa, kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek sada üheksakümmend, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek sada üheksakümmend üks, sada üheksakümmend kaks, identsed, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. artiklid, muudatusettepanek neli, sada seitsekümmend seitse, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek nelisada kaheksakümmend, hääletus algas tahaksin lihtsalt, et protokolli läheks kirja, et esimehel oli õigus, sekretäriaat eksis, mina olen siin, mul on täielik kontroll olukorra üle. nii et hääletagem uuesti nelisada kaheksakümmend, nelisada kaheksakümmend. hääletus lõppes. tagasi lükatud muudatusettepanek nelisada kaheksakümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. nelisada kaheksakümmend viis. vastu võetud. kompromiss üks, hääletus algas kompromiss üks, hääletus algas. kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud. vastu võetud. artikkel viis, kompromiss kaks, hääletus algas. artikkel viis, kompromiss kaks, kas kõik hääletasid, hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kolm, artikkel kuus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek viis, äh, viissada kuuskümmend viis, hääletus algas viissada kuuskümmend viis hääletuse algus. vabandust, see langeb ära. siis läheme edasi. kompromiss neli A. kallid kolleegid, vabandust, eksisin, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss viis kompromiss viis. kompromiss viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kuus. kompromiss kuus. lehekülg viisteist, kui teil on sama hääletusnimekiri nagu minul, hääletus algas. kompromiss kuus kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss seitse, lehekülg seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss üheksa, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kümme, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kümme A, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss üksteist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kaksteist, hääletus algus. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolmteist, hääletus algus. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss neliteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek seitsesada üheksakümmend kuus, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud seitsesada üheksakümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud seitsesada üheksakümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud seitsesada üheksakümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksasada, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. kaheksasada üheksa hääletus algas, hääletus lõppes, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksasada kaks hääletus algas, hääletus lõppes vastu võetud kompromiss viisteist hääletuse algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kuusteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss seitseteist, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kaheksateist, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kaheksasada seitsekümmend neli, hääletus algas. kaheksasada seitsekümmend neli. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksasada seitsekümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kaheksasada seitsekümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksasada seitsekümmend seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kaheksasada seitsekümmend kuus, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. kaheksasada kaheksakümmend hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksasada kaheksakümmend üks hääletus algas. hääletus lõppes. kaheksasada kaheksakümmend kaks hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kompromiss üheksateist hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek üheksasada kakskümmend kuus hääletus algas. üheksasada kakskümmend kuus hääletus lõppes. vastu võetud üheksasada kakskümmend seitse. see on vastu võetud. kõik püsivad kannul. üheksasada kakskümmend seitse hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks A hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks A hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd oleme leheküljel viiskümmend kaks, kompromiss kakskümmend kuus, hääletus algas. kompromiss kakskümmend kuus, lehekülg viiskümmend kaks. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss kakskümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kakskümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolm, hääletus kolmkümmend, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud kompromiss kolmkümmend üks, lehekülg kuuskümmend, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek tuhat ükssada seitsekümmend neli. hääletus algas. vastu võetud kompromiss kolmkümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm, hääletus algas. kolmkümmend kolm, hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss kolmkümmend viis, lehekülge seitsekümmend kolm. vabandust oi-oi, mul jäi üks terve lehekülg vahele. see nüüd küll hea ei ole ei oleks hea, kui see nii jääks, aga nüüd siis muudatusettepanek äh, sada kakskümmend äh, tuhat kakssada nelikümmend seitse hääletuse algus. muudatusettepanek tuhat kakssada nelikümmend seitse. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek äh, tuhat kakssada viiskümmend kolm hääletuse algus. hääletus lõppes tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend viis, lehekülg seitsekümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kuus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend seitse. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kolm, promiss kolmkümmend kaheksa, lehekülg seitsekümmend üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud lehekülg kaheksakümmend kolm, muudatusettepanek tuhat kolmsada üheksakümmend kaheksa, hääletus algas. muudatusettepanek tuhat kolmsada üheksakümmend kaheksa, hääletus lõppes. tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend üheksa, hääletus algas. kompromiss kolmkümmend üheksa. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss vastu võetud ja nüüd siis kompromiss nelikümmend, kohe hääletus algas. kompromiss nelikümmend, hääletus algas, hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss nelikümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kompromiss nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss nelikümmend kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss nelikümmend neli, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek äh, tuhat viissada kaks, lehekülg üheksakümmend, hääletus algas. üks, viis, null, kaks ja üks, viis, null, kolm on tegelikult identsed, hääletame neid koos hääletus lõppes, tagasi lükatud. Äh, üks, viis, null, neli hääletus algas. üks, viis, null, neli. hääletus lõppes, vastu võetud. tuhat viissada kuus hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud üks, viis, null, seitse. vabandust, üks, viis, null, kaheksa. vabandust, kolleegid. me peame hääletama ka üks, viis, null, seitset. hääletame hääletus lõppes. vastu võetud. üks, viis, null, kaheksa, tuhat viissada kaheksa seega. vabandust, ei, hääletame hoopis tuhat viissada üheksa, üks, viis, null, üheksa. hääletus lõppes. tagasi lükatud. üks, viis, üks, null ehk tuhat viissada kümme väga pikk hääletus tõesti, Laura. ma sain juba kohvi, aga ikka hääletan valesti. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss nelikümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss nelikümmend kuus lehekülg üheksakümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss nelikümmend seitse, lehekülg üheksakümmend kuus, hääletus algas. kompromiss nelikümmend seitse, hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanekut üks, viis, üks, viis, seitse, seitse, tuhat viissada seitsekümmend seitse. hääletus lõppes. vastu võetud, seejärel tuhat viissada seitsekümmend üheksa hääletus algas. üks, viis, seitse, üheksa hääletus lõppes. vastu võetud kompromiss nelikümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud üks, viis, kaheksa, neli, tuhat viissada kaheksakümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud üks, viis, kaheksa vabandust, lähme edasi, üks, viis, üheksa, null. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. üks, viis, üheksa, kaks, tuhat viissada üheksakümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud üks, viis, üheksa, viis ja üks, viis, üheksa, kuus on identsed. hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. ja nüüd äh, jõuame siis põhjenduspunktide juurde. sada üheksakümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud sada üheksakümmend kuus hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud sada üheksakümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. sada üheksakümmend üheksa hääletus algas. sada üheksakümmend üheksa hääletus lõppes tagasi lükatud. kakssada üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kakssada kolm, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kakssada neli, hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud. kakssada seitse hääletus algas. hääletus lõppes. kakssada üheksa hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada viisteist hääletus algas kakssada viisteist, hääletus lõppes, tagasi lükatud. kakssada kuusteist hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek äh, kakssada viiskümmend seitse lehekülge äh, sada kaks ja kakssada viiskümmend tuhat kaheksa ka on vist identsed või siiski mitte, kakssada viiskümmend seitse ja neli on. aga hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud kakssada viiskümmend kaheksa. hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kakssada kuuskümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada seitsekümmend kolm hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada kaheksakümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend viis, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud seitse, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud kakssada üheksakümmend kuus, hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmsada üks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud Lähme nüüd edasi. muudatusettepanek kolmsada kolmkümmend üheksa, lehekülg sada kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada nelikümmend, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud muudatusettepanek kolmsada nelikümmend neli, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmsada nelikümmend üks, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. muudatusettepanek äh, nelisada kolm vist muudatusettepanek nelisada kolm, eks ole. Forty-three.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 lehekülg sada viisteist vist on õige, nelisada kakskümmend kolm, lehekülg sada viisteist. või ka see langeb ära äkki või? nelisada kakskümmend kolm, eks ole. nelisada kakskümmend kolm, kallid kolleegid. ma tean, et äh, minu hääles ei ole autoriteeti, aga kujutage ette, et see on seal. ja hääletage nelisada kakskümmend kolm. okei, it's forty three unless anyone has another idea, has anyone got another idea? nelisada kakskümmend kolm või kellelgi teisel on äkki mingi muu ettekujutus asjast äh,? rahvapartei koordinaator nelisada kakskümmend kaks ja nelisada kakskümmend kolm on meie hääletusnimekirjades äh, identsed. ei, ei, ei ütleb esimees. ei, ei, ei, ei, nelisada kakskümmend kolm on eraldi. aga kolmkümmend ja nelisada kakskümmend kaks on identsed. Oh, the pure, yes, all right. So that means, does that mean... Yeah. Okay, the, um, sorry, the EPP, sorry, the EPP deputy coordinator is correct. So Äh, tegelikult oli Rahvapartei koordinaatoril ikkagi õigus ja ma tõesti küsisin, mida te asjast arvate, nii et äh, jah, siis sellest, äh, sellest lähtuvalt hääletame siis hoopis neljasaja kahekümne kuuendat, kõik teised langesid ära. nelisada kakskümmend kuus. suur tänu teile tagasiside eest. hääletame siis muudatusettepanekut nelisada kakskümmend kuus. või ei, ei! kallid kolleegid, ma kontrollin, kas me ikkagi hääletame neljasada kahtekümmet kuut või lähme päris lõppu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 see on minu eesmärk, teeme seda, siis on kiire, läheb asi kiiremini ja siis saamegi sellega ühele poole. ja ei tee mingisuguseid vigu ka, sellisel juhul on täitsa kindel ka see. hääletagem siis muudatusettepanek kolmkümmend ja sealt edasi. kas see sobib? So, and it falls if it's not adopted. So that means we will. Because 1595 and 1596 were adopted viisteist üheksakümmend viis ja viisteist üheksakümmend kuus võeti vastu. kuna tuhat viissada üheksakümmend viis ja viissada, tuhat viissada üheksakümmend kuus võeti vastu, seetõttu kolmkümmend ja nelisada kakskümmend kaks üldsegi ära ei lange ja me peame nende üle ka hääletama ja kui keegi on eriarvamusel, siis äh, andke teada, aga ei ole, siis hääletage muudatusettepanekut kolmkümmend, hääletus algas. Äh, ja no kolmkümmend ja nelisada kakskümmend kaks on identsed, nii et hääletus algas ja nüüd on kõik korras. põhjenduspunkt kuuskümmend kaks, muudatusettepanekut kolmkümmend ja nelisada kakskümmend kaks, hääletus algas. hääletus lõppes. lehekülg ähm, tuhat ükssada nelikümmend neli. ja nüüd hääletagem edasi. nelisada kakskümmend kuus, hääletus algas. nelisada kakskümmend kuus. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend üks hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. nelisada kakskümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelisada kolmkümmend kuus. nelisada kolmkümmend kuus, seda ei hääleta nii et nelisada nelikümmend kaks lehekülge tuhat ükssada kuus. lehekülg sada, sada kuusteist. ja nelisada nelikümmend kolm. hääletus lõppes. vastu võetud nelisada viiskümmend neli, lehekülg sada seitseteist. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelisada viiskümmend neli. nelisada viiskümmend neli. kallid kolleegid, üks hetk Sofi Intvelt, kas me võiksime seda uuesti hääletada, sellepärast et ei olnud minu jaoks vähemalt päris selge see, mida me hääletasime. hääletagem siis muudatusettepanekut nelisada viiskümmend neli, põhjenduspunkt seitsekümmend viis. muudatusettepanek nelisada viiskümmend neli, hääletagem uuesti seda, nelisada viiskümmend neli hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. seega nelisada viiskümmend viis hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nelisada viiskümmend seitse hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud nelisada seitsekümmend hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. ja lõpphääletus on nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes ja kolmkümmend kuus poolthäält, kaksteist vastuhäält, teid kaheksa erapooletut, õnnitleme teid, proua Ferreira. And sorry, colleagues, and then of course the vote on the decision to enter into vabandust, ja siis lõpuks ka veel otsus äh, alustada läbirääkimisi, hääletame selle üle kohe praegu, hääletus on alanud. The vote is closed. hääletus on lõppenud vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, üheksa vastu, neli erapooletut, palju õnne, proua Ferrara ja kõik variraportöörid. aitäh kõigile. kolleegid, meil on kolleegid, kohe järgmise hääletuse juurde. suur tänu kannatlikkuse eest kaks järgmist hääletust, ETIAS. raportöör on proua Kaal. kas raportöör soovib veel midagi lühidalt öelda? aitäh, härra esimees. ma soovisin lihtsalt teile teada anda, et Koreper võttis nõu-, nõustus parlamendi positsiooniga pärast viimaseid kohtumisi. seega me võime nüüd hääletada ma olen väga tänulik äh, tiheda koostöö eest nii Eesti kui Bulgaaria eesistumisega. aga kõigepealt peaksite te teadma, et äh, see fail oli väga keeruline, saavutasime väga palju ning äh, parlamendi positsioon on siin väga tugev, mida kinnitavad ka need tekstid, ma tahaksin tänada kõiki variraportööre, proua Guillaume'i, härra Debret, proua Stevensit, proua Vergeat ja teisi isegi kui vahel muutusid arutelud üsna tuliseks, aga sellest kõigest oli kasu, et äh, saavutatakse et äh, tugev tekst, mida on võimalik praktikas ka ellu rakendada ning eelkõige tahaksin tänada kõiki assistente ning äh, fraktsioonide nõunikke, kes tegid oivalist tööd kes väga kannatlikult vaatasid läbi kõik tehnilised üksikasjad ning eelkõige tahaksin tänada sekretäriaati ning eriti Katrin Hüüberit oma töö eest, sest ta tegi tõesti suurepärast tööd. aitäh kõigile! aitäh, Kinga! väga meeldiv, et sa tänasid ka personali ning sekretäriaati, mida sageli ei tehta. hääletame siis. Neid on kaks tükki. kõigepealt menetlusest. aa, ah, ei, läheme siiski hääletuse juurde. hääletus on alanud. jah, ma kiitsin siin just sekretäriaati hääletus on lõppenud. vastu võetud nelikümmend viis kümne vastu, erapooletuid ei ole. ning siis teine hääletus on ka alanud. hääletus on lõppenud. proua Veržea. ahah, pärast soovitusena, olgu et te seda hääletuse keskel tegite. hääletus on lõppenud. kas meil selle hääletuse tulemus on nüüd ka olemas? see, seda ei näidatud kuskil. vabandust, kolleegid, mina oma ekraanil ei näinud tulemust, aga mulle nüüd on näidatud, et nelikümmend viis häält poolt, kümme häält vastu, erapooletuid ei ole. ma ei tea, miks seda ei näidatud ekraanil. seda ei näidatud ühelgi ekraanil minu meelest, mis on natukene imelik. kas see võib tekitada probleeme? kus see siis ilmus? see ilmus osadel meie ekraanidel, aga mitte teie ekraanil, olgu ma ei soovi mingisuguseid probleeme tekitada, aga äh, igatahes hääletustulemus ilmus siin ekraanil, seega nelikümmend viis poolt, kümme vastu, erapooletuid ei ole teisel hääletusel. niisiis, palju õnne, proua Kaal ja variraportöörid. Mrs Vergiat, did you have a point of order? proua Veržia, teil oli protseduuriline märkus. jah, kasutan võimalust ära äh, ja äh, öelda proua Kinga Kaelile aitäh, äh, aga üks kommentaar selle kohta, kuidas me oma tööd tegime. me lõpetasime variraportööride arutelud detsembri lõpus Eesti eesistumise ajal ja pärast seda on kulunud kolm kuud nii-öelda tehnilisteks läbirääkimisteks, mille jooksul sõlmiti kompromiss, mis käsitleb andmekaitset, mis ei ole vastuvõetav. mul on äärmiselt kahju, et asjale on niiviisi lähendatud ja ma tahaksin teid tänada kõigi, kõiki tehtud töö eest loomulikult, aga minu kogu austuse juures sellist lähenemisviisi tuleks küll vältida. selline meetod ei ole hea sellise teksti puhul, millest me täna räägime tegemist on väga tähtsa tekstiga, sellepärast et äh, see käsitleb kõiki kolmandate riikide kodanikke, kellel ei ole vaja viisata ja seetõttu peavad nad taotlema reisiluba ja, ja see üleüldiselt ajab kogu meie süsteemi sassi ja meil oleks vähemalt võinud olla variraportööride kohtumine, et viimased asjad paika saada ning läbi vaadata enne seda, kui kõik läheb hääletusele. mul on kahju, et asja nii tehti ja ma loodan, et äh, tulevikus me ei pea sellisel moel tegutsema. see ei ole hea lähenemisviis Äh, see on selline ülepeakaela lähenemine õigusloomes tähtsa teksti puhul, me oleksime võinud lihtsalt paar nädalat lisada ja kõik oleks parem olnud. Um, uh, aitäh, see oli menetluslik äh, protseduuriline märkus äh, pärast hääletust. ma eeldan, et raportööri teised saadikud võtsid kuulda teie seisukohti, aga me ei saa praegu enam seda arutelu uuesti avada raportöör vastata ei soovi, seega suur tänu selle kommentaari eest. Okay, colleagues, um, we, we are going to proceed with... kolleegid, läheme päevakorrapunkt kümne juurde. härra Drexler on kohal ja tuleb nüüd siia ette ning äh, sellel ajal tutvustama seda päevakorrapunkti, see on viimane punkt ennem lõunapausi, kümnes päevakorrapunkt. kus on härra Drexler? sellel ajal, kui ta siia ette tuleb, siis me öö, ootame siis õigusteenistuse ettekannet, mõned teist teavad selle, sellest lahendist juba. see on kohtulahend kahekümne teisest märtsist kaks tuhat kaheksateist kaasuses De Capitani versus parlament öö ma tean, et mõned kolleegid on äh, jälginud ka seda äh, teemat ning nüüd ma annaksingi õigusteenistuse äh, esindajale sõna, et ta tutvustaks seda lahendit ning siis toimub meil arvamuste vahetus. härra Fredi Drexler, Euroopa Parlamendi juuriskonsultilt, konsultist, palun, teil on võimalus rääkida. aitäh härra esimees, suur tänu, et te mind siia kutsusite ja annate võimaluse tutvustada seda lahendit. mida siis selle kohta võiks öelda alustuseks? see on enam-vähem esimene kord, kui Euroopa Kohus on sellise kaasusega tegelenud, õigusloomelise menetlusega täpsemalt, ning eelkõige siis triloogiga ja neli, neljatulbalise dokumendiga. otsuse tegi seitsmes kodakohu kohtus ning öö, seal osales see, viis kohtunikku. nagu te teate, on tegemist väga olulise lahendiga. mõned isegi väidavad, et see on justkui teetähis, millel võivad olla väga kaugeleulatuvad tagajärjed mis, mis lähevad kaugemale isegi dokumentidele juurdepääsu teemast, sest tegelikult räägiti siin dokumentidele juurdepääsust, aga ka kodanike õigusest ning meie õigusloomelisest tegevusest. natukene taustainfot. mida siis vaidlustati? parlament otsustas äh, reaktsioonina Emilio de Capitani äh, sooviavaldusele otsustas parlament siis vastata. härra De Capitani alguses öö, esitas väga suure sooviavalduse, mis hõlmas igasuguseid erinevaid dokumente ning keskenduti neljatulbalistele dokumentidele, mis on seotud ole-, praeguse, käimasolevate õigusloomeliste menetlustega. seda sooviavaldust De Capitani lõpuks kärpis ning piirdus ainult äh, käimasolevate menetlustega vastavalt peatükile viis Euroopa Liidu toimimise lepingust, kus käsitletakse menetlusi vabaduse, õi-, õigluse valdkonnast ning vastavalt artiklile kuusteist sellest aluslepingust, mis puudutab isikuandmete kaitset. parlament teavitas hagejat, et ta tuvastas seitse mitmetulbalist dokumenti ning andis äh, täieliku juurdepääsu äh, viiele nendest ning osalise juurdepääsu kahele. osalise juurdepääsu all pean ma silmas seda, et neljas tulp nendest kahest dokumendist, äh, seda ei edastatud. peamiselt puudutasid need ettepanekuid, millega tegeles teie komisjon. ja nad olid seotud Europoli määrusega argumendid võiks kokku võtta nii, et seal toodi välja kaks peamist aspekti. spetsiifilisemad aspektid, mis olid seotud konkreetsete ettepanekutega, peamine element oli, et need ettepanekud olid väga delikaatsed ning siis olid ka üldisemad aspektid, mis on seotud õigusloomelise protsessi toimimisega. härra de Capitani vaidlustas kohtus parlamendi otsuse, nõukogu ja komisjon sekkusid parlamendi nimel ning märtsi lõpus otsustas kohus öö, lahendi. mis puudutab lahendit ennast, siis võib öelda, et esiteks kohus tsiteeris endisi pretsedente ning peamisi lahendeid vastavalt määrusele kümme nelikümmend üheksa murd kaks tuhat üks ning äh, kirjeldas trilooge üldisemalt ning siis toodi lahendis välja erinevad argumendid ja tegeleti kõigepealt üldise mitte juurdepääsu eeldusega vastaspool väitis, et kohus peaks tunnustama sellist üldist eeldust öö, mitte lubada juurdepääsu neljandale tulbale dokumentides, kui õigusloomeline menetlus endiselt käib. kohus sellise üldise eeldusega ei nõustunud, nad, sest see põhineb argumendil, et selline eeldus ei ole võimalik õigusloomelise protsessi käigus, seda öeldakse väga selgelt äh, punktis kaheksakümmend neli näiteks. selles mõttes see lahend järgib täpselt äh, seda liini, mis pandi paika Turku lahendis. ja siis kohus laskus ka üksikasjadesse, kui nii võib öelda ning võttis ette selle argumendi, et õõn-, on oht, et õõnestatakse õigusloomelist menetlust. koht, kohus oma põhjendustes järgis parlamendi otsuse loogikat. esiteks, lahend uurib neid põhjendusi, et tegemist oli delikaatse teemaga politsei koostöö valdkonnas sellega too õigusloomeline ettepanek tegeles ning kohus öö, öö, ei nõustunud selle argumendiga. ta ütles, et isegi kui poliitiline on, teema on poliitiliselt ja õiguslikult keeruline, siis öö, see ei ole piisav põhjus selleks, et, et väita, et õõnestatakse õigusloomelist protsessi, seda öeldakse punktides kaheksakümmend üheksa kuni üheksakümmend seitse ning teiseks, kohus jätkab ja vaatab üle parlamendi ja teiste institutsioonide argumendid, mis on seotud õigusloomelise menetlusega üldiselt. esimene argument oli, et on oht, et avalikkus hakkab avalikku survet avaldama, survet avaldama õigusloojatele. kohus ütles ja siin ma tsiteerin. avaliku arvamuse väljendus on lahutamatu osa Euroopa Liidu kodanike demokraatlike õiguste kasutamisest. lisatakse ka, et kuigi väline surve võib olla hea põhjus, miks mitte lubada juurdepääsu, leiab kohus siiski ja seda on öeldud ka varasemates lahendites, et sellise surve öö, olemasolu tuleks tõestada kindlalt ning peaksid olema käegakasutavad tõendid selle kohta. antud juhul asi nii ei olnud, seega see argument lükati tagasi. siis teksti esialgse ning mitteametliku vormi argument, ka selle lükkas kohus tagasi, sest kohtu arvates öö, erandid määrusele kümme nelikümmend üheksa on seotud otsuse tegemise protseduuriga, protsessiga, aga siin ei tehta mingisugust vahet öö, selles, kui kaugele menetlusega ollakse jõutud. siis argument, et institutsioonide vahel võib väheneda usaldus. kohus lükkas tagasi selle argumendi ning siin kasutati äh, just seda äh, lojaalse koostöö äh, põhimõtet tagasi lükates argumenti. kohus ütles, et kui institutsioonid ei usalda üksteist, on nad rikkunud seda lojaalse koostöö põhimõtet. seega jällegi kohus jällegi nõuab, et usalduse kaotuse tõestamiseks peaks olema konkreetsed tõendid. siis öö, mõt-, järelemõtlemise aja argument. koht, kohus lükkas tagasi selle argumendi, sest ta ütles, et selgelt, et triloogid on õigusloomelise protsessi sisuline osa. seda öeldakse punktis sada viis selles kontekstis tuleks ka ära märkida, et kohus ka rõhutas, et see lahend ei ole seotud triloogis käigus otsese juurdepääsuga, vaid äh, see on seotud lihtsalt soovi korral äh, õigusega juurdepääsule dokumentidele. kohus ka rõhutas, et see lahend ei pane äh, käsimärgi alla äh, õigust vabalt arvamusi vahetada institutsioonide vahel, sest triloogis osalejad saavad alati kohtuda ja arutada kompromisstekste, mis võiks öö, kunagi ettevalmistavatel koosolekutel lisada neljandasse tulpa. siis see, et see keeldumine oli ajutine. ka see argument lükati tagasi, kuna triloogi kestvus triloogi faasi pikkus võib pikeneda märkimisväärselt. kohus kasutab isegi fraasi, see võib olla öö, kindla lõputa. kohus ka leiab, et on oluline silmas pidada, et meetmed, mis näiteks parlamendi mõnedes komisjonis, komisjonides kasutusel on Äh, triloogides teadaandmise kohta ei ole piisavad selleks, et äh, säilitada neljanda turba konfidentsiaalsust triloogide käigus. seega kohus leidis, et mitte ükski argument, äh, mille esitas parlament, ei näita piisavalt, et neljandale tulbale juurdepääsu öö, lubamine õõnestaks konkreetselt otsuse tegemise protsessi. ja seega parlamendi otsus tühistati ning see tühistamine tähendab seda, et parlament peaks nüüd võtma vastu uue otsuse ning lubama juurdepääsu nendele dokumentidele. mis puudutab nüüd prakta-, praktilisi tagajärgi siis tulevaste taotluste puhul neljand-, saada juurdepääs neljandale tulbale dokumentides. kui menetlus alles käib, siis parlament peab lähtuma sellest lahendist. see tähendab seda, et nad ei saa üldiselt eeldada, eeldad-, üldiselt kasutada põhimõtet, et ei saa lubada juurdepääsu, kui menetlus alles käib neljandale tulbale. kui mõne juhtumi puhul leitakse, et on oht et õõnestatakse otsuse tegemist protsessis, siis peab äh, välja tooma ka konkreetsed tõendid selle ohu kohta. mis puudutab üldisemaid tagajärgi äh, triloogide toimimisele, siis lahend nõustub sellega, et triloogid on osa õigusloomelisest protsessist ja nõustub ka sellega, et äh, triloogia peetakse kinniste uste taga. mis aga puudutab muid tagajärgi sellel lahendil teistele dokumentidele, neljatulbaliste dokumentide kõrval, siis praegu on keeruline näha, kas, millised need tagajärjed võiksid olla, kui need üldse on. ettekande lõpetuseks ütleksin, et seda asja arutas üldkohus, on teoorias olemas võimalus ka edasi kaevata, aga nagu te teate, siis edasi kaevata saab ainult õiguslikke aspekte ning sellel on ka oma tähtaeg. ja edasikaebamise tähtaeg on kaheksas juuni kaks tuhat kaheksateist. lühidalt olekski see kõik kõik selle kaasuse tutvustamise kohta. võin vastata teie küsimustele. jah, meil võib olla küsimusi, aga meil on ainult kümme minutit aega. järgmine faas on siis võimalik edasikaebamine läbipaistvuse teemal meie komisjon muidugi mängib võtmerolli. seega kuulame saadikud ära, härra De Jong kõigepealt ja siis Sofi. aa, ja siis Birgit Sipel, kolm inimest soovibki sõna. härra De Jong, palun. Uh, suur tänu äh,, härra esimees. pean ütlema, et praegusel hetkel on mul jätkuvalt äh, kaebus ombudsmanile, mis puudutab ligipääsu dokumentidele ja ma loodan, et ombudsman peatselt sellele vastab ja see puudutab nõukogu läbipaistvuse registrit. mulle annab julgust see kohtuotsus, et me lõpuks saame need dokumendid kuidagi avalikumaks, aga ma pean ütlema, et on üks asi, millest ma päris täpselt aru ei saa, see on siis sisuliselt. ja teine ani, teine asi on üks protseduuriline soovitus. millest ma aru ei saa, on otsuse tegemise protsessi kahjustamine, kui on välise surve oht. kohus ütleb ka, et kodanikud peavad rakendama oma demokraatlikke õigusi ja seetõttu peavad nad saama otsuse tegemise protsessi jälgida. mina arvan isiklikult, et demokraatias, kui te saate jälgida otsuse tegemise protsessi, siis ei ole mingit kahju sellest, kui kodanikud väljendavad oma mõtteid selle suhtes, mis toimub, eriti kui asi puudutab nende õigusi. ja seda ka siis üleüldiselt ma ei näe nüüd kuidagi, et kuidas see kahjustaks otsuse tegemise protsessi. minu arvates see on demokraatia, nii et ma ei saa päris täpselt aru, mis selle kriteeriumi taga on. mida siin minevikus kasutatud on. ja mul oleks täitsa hea meel, kui saaksin mingeid selgitusi. see puudutab ka kahte mm, järgmist sammu ma kujutan ette, et variraportöör, kes on nõukogus blokeerinud ligipääsu nendele asjadele, me oleme töötanud selle kallal väga kaua ja siin parlamendis on meil olnud ka väga hea seisukoht, kas seda võib kasutada ka selleks, et välja tuua need inimeste liidud või midagi või kuidagi, millega see seotud on ja teine asi on apellatsiooni teema, aga see on loomulikult, mida teie peate arutama ja otsustama, kas meie parlamendina peaks äkki oma vastutuse lõpuks kanda võtma ja, ja tegema ka otsuseid mingisuguse läbipaistvuse registri suhtes, ma tean, et rohelised on juba palunud, et dokument oleks seal olemas ja proaktiivselt seda avaldada, kas see oleks vastavuses kohtu otsusega, nii et me ei oota mitte, kuni palutakse ligipääsu dokumentidele ja proaktiivselt avaldame pigem dokumendid, enne see oleks ju demokraatliku protsessi jaoks väga-väga kasulik suur aitäh, härra De Jong. dokumentidele ligipääs peab olema tõenäoliselt, on tõenäoliselt kõige pikem fail, failide ajaloog. raportöör järgmisel aastal on vist raportöör, äh, kes on kõige kauem Euroopa Liidus ühe asjaga tegelenud. aga ärgem sellega tegelegem Äh, sinise kaardi teema äh, tõenäoliselt konkureerib, aga hea küll, Sofi. aitäh! ma olen Tõnis Teiukiga täiesti nõus. ma ei leia, et parlament peaks apellatsiooni esitama, see oleks häbiväärne. me peaksime seda pigem toetama. ja mis puudutab välise surve küsimust, siis minu meelest on asi vastupidine välissurvet võib avaldada ainult siis, kui on saladusi, sest kui kõik on avalik, siis kuidas saab mingisugust öö, äh, survet avaldada, no vastasel juhul, ainult juhul, kui teil mingit selgroogu ei ole. nii et mina arvan tegelikult, et salatsemise puhul on surve palju suurem kui vastupidi. teiseks, kui oleks tõsi, kui oleks tegelikult ka tõsi, et dokumentide avaldamine võiks tegelikult ja konkreetselt kahjustada seadusandlikku protsessi, siis tegelikult kahjustuks kõik äh, seadusandlik äh,, kõik seadusandlikud protsessid, sest see on alati olemas ka Statewatchis või mingisugune ettevõtte kaudu ja neljakümne aasta jooksul nelja, ma olen, üks dokument on see, mida ma pole kätte saanud kõik muu on kättesaadav, et kuidagimoodi see, see, seda seadusandlikku protsessi siis nüüd nii väga kahjustab, see on täiesti öö, äh, lahja argument, kuidas edasi liikuda? nagu öeldud, me peaksime seda toetama, esitada mingisugune oma, ma arvan, et need vanad äh, dokumendid ei ole nii põnevad, et inimesed massiliselt hakkaksid veebileheküljelt seda alla laadima. aga mingid asjad loomulikult on loomulikult huvitavad igasugustele osapooltele. ja ma arvan, et me ei tohiks lihtsalt elustama hakata. dokumentidele ligipääsu määrust, aga see protsess, mis meil oli, oli iga-aastane raport dokumentidele ligipääsu ja läbipaistvuse suhtes. ja on alati öeldud, et triloog peavad olema läbipaistvamad, dokumendid peavad olema kättesaadavad, võib-olla me tegime nalja, kui me hääl-, selle üle hääletasime aga Euroopa Liit muutub, parlament muutub, inimesed on palju rohkem selle poliitilise protsessi vastu. valimistel oleks hea näidata, et me tegelikult oleme valmis läbipaistvalt ja ausalt seda te äh, tegema ja see oleks meie jaoks võimalus. aitäh, Sofia Bergi, palun. I think if we look into the practical kui me vaatame neid praktilisi aspekte ja seda poliitilist keskust, kus me töötame, keskkonda, kus me töötame. Pole lihtne öelda, et kas see otsus on väga hea või see otsus on väga halb. me ei ela ju vaakumis, meil on olemas poliitiline kesk, äh, keskkond. meil on parlamenti, parlamentaarne demokraatia kuigi ma ei alahinda aususe ja ähm, läbipaistvuse väärtust, aga kus see algab ja lõpeb, kas me saame lõpuks niisuguse läbipaistvuse, et isegi fraktsiooni koosolekutel ja riik ähm, äh, delegatsioonide koosolekutel on läbipaistvus, kas igal pool tuleb avaldada oma seisukohta, enne kui me arutame seda teistega, nii et peab olema selles suhtes ettevaatlik. kodanikel on kasulik järgid, jälgida äh, seadusloomeprotsessi, kas see on tegelikult kodanikele kasulik, kas nemad loevad kõik need muutused läbi ja saavad selle muutu- äh,, saavad muutustest aru? ma arvan, et need, kes on huvitatud nende dokumentide äh, lugemisest, on huvirühmad ja ärgem unustagem, inf- äh,, mõjutamine, infovahetus huvirühmadega ei ole alus, tavaliselt ei alanud peale seda, kui komisjon oma ettepaneku teeb, tavaliselt toimub see juba enne, siis kui komisjon oma ettepanekud teeb. paljud osapooled, tegelased üritavad juba esialgseid versioone mõjutada ja läbirääkimiste käigus nõukogu ja komisjoniga on samuti palju tegelasi mängus. aga reeglina ei ole tegemist tavakodanikega, vaid lobistidega, erinevate huvirühmadega, eks see surve ei tule mitte sellest, et kodanikud on mures, vaid inimesed, kellel on selge oma huvi ühes või teises suunas, võivad tulla välja isegi peale seda, kui me otsused parlamendis ja nõukogus oleme ära teinud, selleks, et veel meid mõjutada. tavakodanikud teavad mingitest asjadest, aga tavaliselt nad ütlevad, teie olete valitud, teie peate oma tööd tegema ja kui ma vaatan teatud faile, siis avalikkuse huvi on väga erinev. mõnikord ei ole peaaegu kedagi, kes seda, keda see huvitab. ja mõnikord on lobihuvisid väga-väga suured. me näeme seda mitte ainult äh, GDP-ga, vaid ka andmekaitsemäärusega ja muude taoliste, taoliste, need on huvirühmad, mitte kodanikud, kes sellest huvitatud on. et me peame olema huvitatud äh,, äh hoolikad ja viimane asi me elame öö, ähm, libauudiste maailmas. see ei ole tegelikult küsimus, kuid kui selle parlamendi kogu töö, igasuguse parlamendi töö muutub, sest meil on väga palju libauudiseid. see ei ole uus leiutis, neid on alati olemas olnud, aga digitaalse meediaga see levib. praegusel hetkel andmekaitsemääruse suhtes, eriti Saksamaal on nii palju lausvalesid selles suhtes, kuidas mõjutab see määrus tavakodanikke, nii et ma ei tea, kuidas tasakaalustada kõiki neid valesid. nii et kokkuvõttes läbipaistvus võib olla väga hea asi. aga me peame natukene võtma ja aega ja vaatama ringi, kes on huvitatud sellest infost, kuidas sellega, kuidas seda käsitleda, mis määras on see, määral on see kasulik mis määral võidakse seda kuritarvitada, mida see tähendab meie töö jaoks siin, meie kojas ja nõukogus. see otsus võib olla hea, see võib olla halb, aga me peame leidma viise, kuidas sellega toime tulla ja leida ka viis, kuidas äh, avalikkust korrektselt teavitada. ma näen, et inimesed öö, äh, on ära minemas, kas me võiksime jõuda mingisugusele seisukohale, enne kui te lahkute? minu arusaam on see, et loomulikult arvestades seda, mida ütles äh, Birgit ja ma mõistan teie seisukohta, on see, et meie seisukoht parlamendina on see. ja ma lihtsalt pakun siin midagi välja. Ehm, meie parlamendina ja kodanikuõiguste komisjonina ei saa siin apellatsiooni esitada. meie ei saa öelda, et võtke see tagasi, nii et minu ettepanek ei ole see et me läheme juurikomisjoni taolise soovitusega, nagu öeldud, et me esitame apellatsiooni, ma arvan, et see on põhiline. loomulikult, et koordinaatorid võivad seda asja detailsemalt arutada ja võtaks selle arutelu praegu aluseks, võiksime ka Jüriga seda arutada, aga kindlasti ei saa kuidagi olla niimoodi, et meie avalikult ütleme, et ei, võtame selle tagasi või, või esitame ka kaebuse. ja võib-olla koordinaatorite koosolekutel peaks olema meil üks päevakorrapunkt, kus me põhjalikumalt arutame seda juriidiliselt kas see on olulise, on aktsepteeritav, võib-olla siis sisulise punktina. meil on väga vähe aega, kas te võib-olla tahaksite mingi kiire reaktsiooni siin esitada? härra Dioni, proua Inteveltile ja proua Sippelile. aitäh, teen väga-väga lühidalt. tulles tagasi selle juurde, mis te ütlesite, eile tegin ma sama presentatsiooni õigusasjade komisjonis. ja osad liikmed ütlesid, et tegelikult, et see on poliitiline otsus, mis tuleb ära teha nüüd õigusasjade komisjonis kas me kavatseme apellatsiooni esitada või ei. see on puhtalt juriidiline teema. mis puudutab äh, välise surve küsimust, siis siin on otsus mõneti selge. sest siin öeldakse, antud juhul me ei saa näidata ega tõestada, et tegemist on välise surve küsimusega, see võimalus on aga olemas. see on olemas ka määruses kümme nelikümmend üheksa, millega kahjustatakse otsuse tegemise protsessi toimimist. seda ütles kohus täpselt ja sellisel puhul ei saa seda argumenti kasutada, kuid teoorias on seda kasutada võimalikud. kui te küsite minu käest praegu, kuidas see asi võiks välja näha, taolise argumendi esitamine või tõestamine ma ei tea. see tuleb iga juhtumi puhul e, eraldi vaadata, vaadates, millised need argumendid on. ja loomulikult e, mõnes mõttes võib öelda, et väga lihtne, peab olema kuidagi selles olukorras. siin tuleb lihtsalt natuke rohkem mõelda. muus suhtes mul ei ole märkuste kohta muud eriti midagi öelda, aga kui ma kuidagi saan neid aidata või kommenteerida, siis andke mulle teada. nagu ikka, äh, üsna jõulised avaldused meie kogenud äh, liikmete poolt, kas ma võin seda kor-, äh, korrata, toome selle koordinaatorite päevakorda. huvitav on vaadata, kuidas juurikomisjon seda käsitleb ja me peame siin jääma selle lähtekoha juurde, kuidas me käsitleme läbipaistvust ja kui ma kuulan Birgiti äh, märkusi, siis kõik on teinud oma otsuse selle suhtes libe seisukohast. me peame seda väga delikaatselt käsitlema, see läbipaistvuse teema on olnud meie jaoks oluline, me ei tohi seda karta põhimõttena. ja see on kindlasti signaal, mille me peame saatma äh, õigusasjade komisjonile. ei, ma tean küll. ma tean, aga antud juhul seda võib näha ka teisiti. ma sa-, Birgit, ma täiesti mõistan sinu seisukohta, asi ei ole selline mustvalge teema ja tõepoolest, enne kui me midagi teeme, peame asja põhjalikumalt arutama ja tegema tihedat koostööd Jüriga selle küsimus, selles küsimuses. enne kui me lõppjärelduseni jõuame. aga me peame seda teemat natukene põhjalikumalt uurima, meil ei ole mitte omad huvid, aga see on oluline meil on siin oluline roll mängida just nimelt sisulises mõttes, mitte protseduurilises mõttes. see on see, millega meie tegeleme meie komisjonis, õigusasjade komisjon tegeleb selle vormiga. see on, me, me peame täi-, kandma oma vastutust, hoiame sellel asjal loomulikult hoolikalt silma peal, võib-olla palume teil veel siia tulla, aga teeme koostööd äh, õigusasjade komisjoniga ja arutame seda koordinaatorite koosolekul. niisiis, suur tänu, kolleegid! aitäh!